järgmine päevakorrapunkt on Aleksander Graf Lambsdorfi raport riigihanked kaitse- ja julgeoleku valdkonnas. raportöörile neli minutit. austatud äh, kolleegid üle kogu maailma, on käimas kolmteist Euroopa Liidu missiooni äh, rahuvalve valdkonnas, üheksa on juba lõppenud äh, Nendes missioonides osalevad meie riikide relvajõud, tihti ka politseinikud loomulikult on kriisikoldeid palju rohkem ning nõudlus Euroopa Liidu sekkumise järele pigem kasvab kui väheneb ja me ka teame, et eurooplased tihti ei ole võimelised missioone niimoodi läbi viima, nagu me sooviksime. me sooviksime, et nad oleksid optimaalselt hea varustusega ning hästi toimivad, aga meil tuleb selline tase saavutada, sellepärast et seda me võr-, võrkleme oma politseinikele ja sõduritele üle kogu maailma, aga me oleme väga kaugel sellest ja üheks põhjuseks on killustunud kaitsevarustuse turg. meil on äh, põhimõtteliselt äh, kahekümne kuues liikmesriigis äh, kaheksakümmend üheksa erinevat teadusprogrammi, USA-s on neid näiteks ainult kakskümmend üheksa, meil on puudusi toodete arendamise valdkonnas ja seda kõike sooviksime muuta. lugupeetud daamid ja härrad, Euroopa kaitsevarustuse turul toodetakse Ehm, tooteid umbes äh, üheksakümne miljardi euro osas. see tähendab põhimõtteliselt seda, et äh, siseturg äh, tegelikult ei toimi. selles kõrgtehnoloogilises valdkonnas ähm, innovatsiooni osas me edusamme ei saavuta, meie relvajõud ei saa parimat varustust, maksuraha raisatakse, samas kõrgtehnoloogilised relvad kallinevad, eelarved vähenevad ja selles ähm, olukorras on äh, selge, millest äh, me siin räägime, me peame olemasolevat raha asjalikumalt kasutama, seda me oleme võrgu maksumaksjatele. me oleme kutsunud äh, parlamendina komisjoni üles tegema direktiivi ettepanekuid ja seda on nüüd ka Euroopa Komisjon teinud. minu kui rak-, raportööri jaoks on väga oluline, et äh, Prantsusmaa president äh, Nicolas Sarkozy mainis oma kõnes äh, Euroopa kaitsevarustuse turgu. on selge, et parlament, komisjon ja nõukogu peavad siin olema ühes paadis. meil peab olema poliitiline tahe. homme loodetavasti me paneme koos aluse uuele Euroopa raamistikule, me anname rohkem ja suurema panuse konkurentsivõime tõstmisele. detsembris äh, me juba võtsime edukalt vastu direktiivi, mis puudutas äh, samuti kaitsevarustuse siseturgu. tänane direktiiv on üks samm edasi, need on praktiliselt omavahel tihedalt seotud. see direktiiv loomulikult ei too üleöö meile mingisugust äh, revolutsiooni, aga siiski me saame edendada kaitsealast poliitikat äh, selle abil tõsu-, tõhusalt. sooviksin tänada Charlotte äh, Sederschildi, Barbara Vailerit ja teisi variraportööre, kelle koostöö oli konstruktiivne, kohati ka kriitiline. tänan nõukogu, tänan komisjoni kõik näitasid üles poliitilist tahet ja kompromissivalmidust. me peaksime koos tegema konstruktiivset Euroopa poliitikat, me oleme seda kodanikele võlgu ja ma loodan, et homme selle paketi vastuvõtmisega me selle võla kustutame ja ma tahaksin öelda ka, et see arutelu oleks pidanud toimuma Brüsselis, mitte Strasbourgis. volinik McRiivi, palun. Um, härra president, lugupeetud parlamendiliikmed ma kõigepealt pean vabandama oma hääle pärast, ma olen tõepoolest külmetanud. rääkides kaitsevarustuse turust, tehti algust kahe tuhande seitsmendal aastal niinimetatud kaitsepaketiga. see ettepanek on suur samm edasi selleks, et tekiks ühine kaitseturg Euroopa Liidus, mis on oluliseks panuseks julgeoleku- ja kaitsepoliitikale Euroopa loodus, liidus. see direktiiv on teiste sõnadega äärmiselt oluline, tugevdamaks Euroopa Liidu kaitsesuutlikkust. avalikud kulutused peavad samuti muutuma tõhusamaks kodanike huvides kaitsel. see, selle ettepaneku osas on valmitsenud tihe koostöö parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel. seepärast tahaksin tänada raportöör härra Lambsdorfi, kes on teinud tulemuslikku tööd ja, ja saavutanud kokkuleppe nõukogu esim-, esimesel lugemisel, samuti tänan variraportööre konstruktiivse koostöö eest. ka Prantsusmaa ees, Prantsusmaad eesistujana koos Sloveeniaga eesistujana selle viisi eest, kuidas nad äh, nõukogus läbirääkimisi läbi viisid ning lõpetuseks tahaksin tänada ka Tšehhi eesistujat. komisjon tervitab teksti, mis on meie ees nüüd uus direktiiv vastab kaitsehangete vajadustele, julgeoleku ja kaitsepoliitika vastas annab vajaliku paindlikkuse valdkonnas, kus lepingud on sageli väga keerukad. julgeoleku äh, klausel võimaldab kaitsta konfidentsiaalset informatsiooni. tänu sellele on direktiiv instrument, mida direktiivid saavad kasutada enamuse kaitsehangete puhul, silmas pidades oma julgeoleku huve. uus direktiiv puudutab ka tundlikke hankeid mittesõjalise julgeoleku vallas. see arvestab strateegilist keskkonda, kus riigiülesed ohud on sageli seotud ähm, mittesõjaliste ohtudega. politsei varustuse puhul on sageli tegemist sõjaväevarustusega sarnasele varust-, sarnase varustusega. Need kõik on suured edusammud. uus direktiiv muudab võimalikuks liikmesriikidele kasutada erandit artiklile kakssada üheksakümmend kuus Euroopa Ühenduse lepingus. läbipaistvad reeglid kehtivad läbi Euroopa Liidus ja see võimaldab äh, paremat koostööd erinevate liikmesriikide liikmes, ettevõtete vahel. see samutab samuti saavutada mastaabis sääste ning alandada hindu. lõpptulemusena avanevad turud, see on kogu tööstuse huvides ning äh, tarbijad see on tarbijate ja tootjate huvides. see annab uusi töökohti. tahaksin veel kord teid tänada ja avaldada teile sellest tunnust. aitäh ja nüüd annan sõna rahvapartei nimel proua Schedershieldile. suur aitäh, president. ei ole võimalik luua Euroopa kaitsevarustuse turgu üleöö ma olen teinud suurepärast koostööd raportööriga, samuti nõukogu ja ka komisjoniga. me oleme astunud esimese väga olulise sammu. kaitseseadmed eh, on ühisturu osaks. aga me peame hoolitsema ka selle eest, et meil on eh, suurenev konkurentsivõime sellel turul. Prantsuse valitsus on samuti teinud väga konstruktiivset tööd selles valdkonnas, aga kõige rohkem on just nimelt raportöör härra Lansdorf andnud siia oma panuse. ma tahaksin samuti tänada kaitsetööstust, kes on samuti tegutsenud väga konstruktiivselt, paljud kahe tuhande neljanda aasta riigihangete direktiivi elemendid on leidnud selles raportis kajastamist, samuti oleme me arvestanud riiklike julgeolekuhuvidega oleme paika pannud teatud sätted, mis tagavad varustuskindluse. samuti saame kasutada artiklit kakssada üheksakümmend kuus, kui see on vajalik, aga vältida selle artikli kuritarvitamist, seda tervitab kahtlemata kaitsetööstus tööstus saab endiselt uusi meetodeid välja töötada. meil parlamendis on väga hea meel selle üle, et nõukogu on meie muredega arvestanud, näiteks mis puudutab lävendeid ja samuti läbipaistvust niisiis, ma arvan, et äh, tegu on lihtsalt ühe näitega nendest edusammudest, mis me oleme saavutanud. mina isiklikult tunnen head meelt selle üle, et kõige vastuolulisemad küsimused on leidnud vastuse, kasutades olemasolevaid Euroopa Liidu õigusakte. kui parlament toetab seda raportit äh, suure häälteenamusega, siis me oleme astunud väga loogilise ja olulise sammu edasi. niisiis ma tahaksin tänada kõiki neid kolleege, kes on osalenud selles väga konstruktiivses raportis. aitäh! Äh, proua Vaeler sotsiaaldemokraatide nimel neljaks minutiks, palun. president, volinik, kolleegid aasta lõpus äh, ilmus ajakirjanduses huvitavaid pealkirju nagu Maailm taasrelvastub äh,, relvaäri äh, äh relvakärgiga seoses on olnud korruptsioonijuhtumeid Saksamaal ja ka mujal Euroopa Liidus ning on äh, esitatud küsimusi ka, kas konkurents selles valdkonnas on ikka õi-, õiglane äh, Äh, on räägitud suhtumisest korruptsiooni. ma arvan, et ka kolleegid on seda juba maininud. nüüd on meie ees need kaks direktiivi äh, äh, üleandmise ja hangete direktiiv, mida me täna arutame, need direktiivid peaksid tagama selle, et me tagame konkurentsivõime, aga samuti ei toimu Äh, riigi raha raiskamist selles valdkonnas. me teeme lõpu korruptsioonile. sotsiaaldemokraadid toetavad just nimelt seetõttu seda raportit, lõpuks ometi on Euroopa õiguslik raamistik, mis tagab et meil on õige sobiv raamistik teenuste ja kaupade jaoks relvastussektoris, et ei ole eba, mittevajaliku äh, dublitseerimist äh, ja samuti äh, me ei saa petta, me ei saa lubada, et relvatööstus hankijaid äh, petab. samuti on meil olemas artikkel kakssada üheksakümmend kuus, ma arvan, et äh, kõik fraktsioonid on huvitatud sellest, et meil tõepoolest oleks selline direktiiv ning nõukogu pole alati meie soovidesse suhtunud heatahtlikult me sooviksime tagada selle, et selles üsna kaitstud sektoris sünnib midagi uut. me tahame samuti hoolitseda selle eest, et me, meil on lahendus, äh, mis on vastuvõetav kõigile liikmesriikidele Äh, sellepärast et ainult mingi äh, vähesed liikmesriigid on seotud äh, tootmisega, ülejäänud kaubandusega. väga oluline on, et kõik kakskümmend seitse liikmesriiki seda direktiivi toetavad, me, me oleme selle eesmärgi vist saavutanud ning loodetavasti kõik, võib-olla kõik ei toimi täpselt nii, nagu me oleme oodanud, aga me oleme vähemalt millelegi aluse pannud ning ma loodan, et parlament peab seda asja ka edaspidi silmas me soovime, et, et meid teavitataks äh, selle pake-, äh, direktiivide paketi tulemustest äh, ja kui meil on tugevam Euroopa siseturg, siis meil on olemas ka vastavad ametkonnad, nagu ütles härra Sarkozy ja kui see kõik tõesti teoks saab, siis Euroopa Parlamenti nähakse kui valitud Euroopa institutsiooni, mis tuleb kaasata järelevalvesse, nii nagu on kaasatud rahvusparlamendid, Euroopa Parlamendi puhul see süsteem praegu veel ei toimi, aga see oleks siis midagi, mille poole tulevikus püüelda. me peame olema ettevaatlikud, kui me räägime relvade tootmisest, langevatest hindadest, me räägime, me räägime kallitest projektidest ja ma arvan, et kõigil liikmesriikidel on selles valdkonnas oma kogemused ning lõpetuseks tahaksin tänada Äh, kolleege, meil oli väga hea koostöö, tulemus on mõistlik, ent parlamentaarne menetlus äh, oli küll talumatu, kompromissid nõukoguga esimesel lugemisel. Äh, see tegelikult ei ole viis, kuidas parlament peaks töötama, ma arvan, et me peaksime hoolitsema, et see süsteem, see menetlus, mida kasutatakse, on tõesti erandlik antud juhul. meil ei ole vaja selle juurde tagasi pöörduda pärast valimisi peame me hoolitsema selle eest, et me selle menetluse osas midagi ette võtame. suur tänu, härra Pusa, kaks minutit. härra parlament, härra voli-, härra president, härra volinik, lugupeetud kolleegid, kõigepealt avaldagem tunnustust kolleeg Lambsdorffile suurepärase raporti eest, ma tean, et ta pühendus väga sellele, selleks, et luua ühine relvaturg ja luua ühine raamistik ning see on vajalik selleks, et edasi arendada Euroopa julgeoleku ja kaitsepoliitikat. ma tervitan lepingulisi põhimõtteid nagu läbipaistvus, mittediskrimineerimine, avatus, kaasatakse ka julgeoleku ja kaitseturule ning nagu öeldud, see võimaldab kaitsekulutuste tõhusust suurendada. komisjoni ettepanek ja Lambsdorfi raport võimaldavad paika panna eeskirjad julgeolekuhangete lepingute osas, mis võimaldab relvaturu to sujuvat toimimist. siin on kaks olulist edusammu nii tarnijate kui ostjate jaoks, mille eesmärgiks on ühtlasi kaitsta liikmesriikide julgeolekut. ma mainiksin sätteid, mis on seotud ternet, tarnete turvalisuga, turvalisusega. antaks, tuleb tagada, tarnijad peavad tagama ohutu, ohutud tarned samuti on tagatud järelevalve, järelevalve äh, menetlus, mis tagab mittediskrimineerimise. liikmesriigid peavad, peavad arvestama, et nende julgeolekuhuvid on kaitstud, eriti tänu säilitatud eranditele, kui tegemist on julgeolekuhuvidega tahaksin rõhutada asjaolu, et see väga oluline, et meie jaoks on väga oluline see, et meil on ühine Euroopa kaitseturg. samal ajal ühine Euroopa turg kaitsevarustuse alles võimaldab arutada olulisemaid küsimusi tulevikus nagu mille, millistel puhkudel tuleb arvesse võtta iga liikmesriigi strateegilisi huve. suur tänu ja härra Janovski, üks minut suur tänu, härra president, volinik, härra Lambsdorff on ära teinud suurepärase töö, avalikud kulutused on alati pälvinud parlamendi tähelepanu, eriti puudutab see kaitsevarustust, me räägime siin suurtest summadest, me peame leidma sellised tarnijad, mis pakuvad mitte ainult kõige odavamat lahendust, vaid ka optimaalset lahendust pidagem silmas ka töötajate kvaliteeti, konfidentsiaalsust, isegi salastatud, salastatust mõningatel kriitilistel juhtudel. see kehtib ka offset'i puhul. ma arvan, et direktiivi ettepanekus tehtud ettepanek on hea, see viib kokkuvõttes avalike hangete ühtlustamiseni kaitsevaldkonnas. suur tänu ja proua Kallenbach, kaks minutit. suur tänu, president, tahaksin tänada raportööri väga hea koostöö eest, hoolimata kõigist äh, kriitikanoolid, nooltest, mis olid ka õigustatud esialgu. ma arvan, see on eeltingimuseks sellele et parlamendi häält võetakse trialoogis selgelt kuulda. täna oleme otsust tegemas kompromissi üle, mis puudutab kaupu, mille kauplemine on piirdunud mõne liikmesriigi, riigiga vaid. minu jaoks on see olnud äärmiselt huvitav kogemus. siseturu poolt kõnelejad, konkurentsi toetajad on langenud äkki riiklikusse protektsionismi, väit-, äh, vältides kõiki neid vahendeid, kuid äh, nad pole olnud edukad. ja väga hea, tänu sellele, et konkurents kaitsevarustuse alal põhineb hindadel ja nüüd on võimalus, et riigi raha saaks kasutada paremini, on võimalik kulutusi vähendada, samas vähendades äh, korruptsiooni korruptsiooni. ma arvan, et meil on ka kohustus oma kodanike ees. on selge, et meil on vaja selgeid äh, võistupakkumise tingimusi, mis suurendavad konkurentsi ja annavad VKE-dele võimaluse turule tulla. sest kõikvõimalikud äh, augud võistupakkumise protseduuris on juba ette ära lapitud, kuivõrd sellest tuleb alati komisjoni teavitada. tihti oli juriidilisi piiranguid, aga need olid sellised varitehingud, mis reaalselt ikkagi läbi läksid. seda on, selle on direktiiv lõpetanud ja lõpuks on võimalik kasutada ka õiguskaitsevahendeid. vähendame alampiireid saavutades äh, üle-euroopalist äh, liikumist, igal juhul me saavutame igal juhul edasiminekut. aitäh! aitäh, see direktiiv on osa kaitsepaketist ja eesmärgiks on luua tugevam ja konkurentsivõimelisem kaitsetööstus Euroopas. vaba turg on see, mis seda juhet, äh, juhendab nii relvade kui relvastuse eh, suhtes, aga relvad lõppude lõpuks ju tapavad inimesi ehk eesmärgiks on saavutada suurem konkurentsivõime Euroopa relvatööstusel. härra Amstel viimasel nõupidamisel ütles, et meil on vaja paremaid tingimusi Euroopa eh, relvatööstusele tänu konkurentsile USA-s. kahe tuhande viiendal aastal muutusid Euroopa Liidu riigid esimest korda maailma juhtivateks relva eksportijateks. Prantsusmaa, Suurbritannia ja Itaalia on eksportijad, äh, impordijateks on Lähis-Ida riigid ja meie mureks ei peaks olema mitte efektiivsem äh, relvatööstus, vaid äh, ähm, desarmeerimine. selle asemel me räägime relvatööstuse efektiivsusest, mul ei ole päris selge, millest me siin räägime aitäh, härra Schwab, kolm minutit, palun. president, kolleegid, minu äh, seisu omalt poolt tahaksin samuti tänada raportööri siseturukomisjoni nimel, aga tahaksin tänada ka julgeoleku ja kaitse alakomisjoni ning arvamuse koostajat, kes, äh, kes koostas arvamuse härra Lambsdorfi äh, kohta raporti kohta arvamuse. me räägime siin puhtalt relvade müügist ja transiidist kahekümne seitsme riigi seas, kuidas seda teha odavamalt ja paremini, küsimus ei ole ekspordis. see, et parlament on võtnud ühe, ühese seisukoha, on asi, mida ma väga-väga tervitan. sest turul, mis moodustab umbes seitsekümmend miljardit eurot aastas, igasugune kokkuhoid on väga hea ja lõpptulemusena on dividendiks ka rahu. on natuke pettumust valmi-, valmistav, kui äh,, kui äh, hõredalt on nõukogu siin täna esindatud, sest see on liikmesmaade vahel olnud väga kurjade vaidluste teemaks. sellest hoolimata need probleemid ja raskused, mida on tõstatanud sotsiaaldemokraadid triloogis ja millega olen ka nõus, see on teetähiseks Euroopa kaitsepoliitikas mis äh, omal ajal ka vastu võetud kindlasti saab. täna hommikul tähistasime Euro kümnendat aastapäeva. usun, et aastaid hiljem vaatame tagasi ka tänasele päevale kui teetähisele Euroopa kaitsetööstuse koostöös ning sise- ja välisjulgeolekupoliitikas, sest põhimõte on siin olemas. mis iganes nõudeid kehtestatakse ühes liikmesmaas, rakendatakse kõikides liikmesmaades. see on suur usalduse märk, eh, milleks liikmesmaad on nüüd siis valmis ja ma tänan neid selle eest. mul on väga hea meel, et komisjon on nii palju pingutanud, et seda direktiivi läbi suruda. ja see tekkinud liikmes, äh, tõrksus liikmesmaade äh, poolt, nad aga võtsid endale ülesande sellest üle saada Äh, tegeledes riigihangetega, parandades riigihanke protseduuri ja paketi teises pooles peame tagama seda, et on olemas tegelik siseturg ka kaitsekaupade suhtes. jah, siin tuleb veel natukene vaeva näha me, see tagab Euroopa Liidu autonoomia rahvusvahelistes kriisides, jah, meil on omad ähm, esindused ähm, julgeoleku alakomisjonides, kui me tahame saavutada oma iseseisvust kiiresti, siis Euroopa Liidu tegevus Aafrikas, äh, kus on, mis toimub Iiri juhtimisel, Poolast on pärit asejuht, tuhanded mehed seal meil on vaja konstruktiivset äh, Euroopat ka kaitsevaldkonnas. aitäh, härra Hasse Ferreira. suur tänu, president, kõigepealt ma tahaksin õnnitleda raportööri, härra Lambsdorfi ja tahaksin tänada variraportööre eriti, Barbara Vailet. loomulikult peame minema kõige kõrgema võimaliku äh, riik, riiklike turgude integratsiooni suhtes ja harmoniseerimise suhtes, ka kaitsekaupade suhtes, meil on vaja konkreetseid meetmeid, et tagada, et meil on korrektsed meetmed paigas selleks, et saaks luua siseturgu kaitsetööstuse jaoks. loomulikult on meil vaja suurendada läbipaistvust, kus see vähegi võimalik on ja kus see asjakohane on pidades silmas meie tööstuse konkurentsivõimet ka ülemaailmselt. ma väga loodan, et me näeme asjade paranemist ka õiguslikust öö, seisukohast lähtudes, et paranevad riigihanked öö, kaitse ja julgeoleku valdkonnas, me peame kaitsma liikmesmaade huvisid julgeoleku valdkonnas ja relvatööstuses. tuleb tunnistada ka seda, me peame tagama sel-, see öö, me peame tagama selle, et VKE-dele turul ligipääs oleks palju kergem, et neid saaks üldse kaasata hangete protseduuri, nii et meil oleks tegelik Euroopa turg kaitsetööstuse vallas. loodan, et see on võimalik. loodan, et on võimalik toetada teadusuuringuid äh, kaitsevaldkonnas Euroopas ning lõppude lõpuks pean mainima kaitsesektori äh, arengut ka väljaspool liitu. inimesed ütlevad, et kui sa tahad rahu, ole valmis sõjaks. me peame looma rahuliku kooseksisteerimise ja selleks on meil vaja oma kaitsesektorit, aitäh! aitäh, eesistuja. täna kulutame umbes viissada miljonit dollareid julgeoleku ja kaitsele, see on siis USA-s. Euroopa Liit kulutab natuke, natuke üle kahesaja. kas me tegelikult saame, tegelikult on küsimus selles, kas me kasutame seda kahtesadat miljardit selleks, et saavutada samasugust võimekust kui USA-s. kui olin kaitseminister kohtusin tööstuse esindajatega, ütlesin, vabandan, mina olen kaitseminister, mitte tööstuse kaitsja. see direktiiv, millest me täna räägime ja ma tahaksin tänada härra Lambsdorfi tema raporti eest. direktiiv aitab meil kulutada ressursse palju usaldusväärsemalt, palju paremini ning Euroopa Liidu suutlikku, äh, suutlikkus vastab vajadusele siis. aitäh, proua Peer, üks minut palun. lugupeetud kolleegid, taaskord tahaksin öelda, et me räägime siin paketist, mis on täna debati aluseks. ja ma arvan, et kui asi puudutab hangete direktiivi, siis on siin meil küllalt veel õppida. meie komisjonis toimunud äh, vaidlustel, debattidel oli üks eesmärk, suurem, suur harmoniseeritus kaitsetööstuses ja samuti võimaldada Euroopa Liidul tugevdada oma kontrollivõimalusi, kui asi puudutab relvade ekspordist, eksporti Euroopa Liidust väljapoole detsembri lõpus toimunud viimasel nõukogu äh, koosolekul siis otsustati, et see käitumiskoodeks muudetakse seaduseks ja me oleme, saame seda loomulikult heaks kiita vaid. see harmoniseerimine, mis minu arvates liigub õiges suunas, allub liikmesmaade kontrollile, mitte ainult harmoniseerimine, vaid ka karistuse karistuste väljamõtlemine, karistuste rakendamine, juhul kui on toimunud äh, rikkumine, see on asi, mida me jälgime väga-väga hoolikalt. suur tänu. härra president ma tahaksin ühineda kolleeg Schwabi sõnadega. ma tahaksin öelda, et selle direktiivi vastuvõtmine täna on oluline otsus. tänu raportööri jõupingutustele, härra Ramstorfi jõupingutustele, mis on olnud väljapaistvad, sa ning tänu variraportöör Serešjodile ning Prantsusmaa eesistumisele kes eelmise aasta lõpus tegi suuri jõumikutusi selleks, et me saavutaksime kompromissi. tuleb tõdeda, et täna viime me lõpule tsükli, mis on olnud märkimisväärselt kiire, kestnud ainult mõned kuud. see sisaldab ühtlasi kaitsetoodete siseturu, mis võeti vastu detsembris, ekspordi käitumisjuhendi, mis jõustus samal ajal ning antud direktiivi mis mis sobitab artikli kakssada üheksakümmend kuus kokku riigihangete ühiste eeskirjadega. kogu see tervik, võtan ma endale, võtan endale vabaduse öelda, viib meid see kaitsevaldkonna ühenduse poliitikate alla viimisele, see võib tunduda öö, ähm, suveräänsuse põhimõtte rikkumisena või isegi kaitsepoliitika põhimõtete rikkumisena, kui see näitab integratsiooni tahet, mis tegelikult kõrvutatuna suveräänsustahet, tahtele. Prantsusmaa, Portugali, Sloveenia eesistumisest saadik oleme teinud suuri edusamme selles valdkonnas, selleski valdkonnas, kus riiklik suveräänsus tundus takistavat igasugust koostööd sellist õigusakti vastu võttes äh, anname oma panuse sellesse, et lõpeks ideoloogiline arutelu Euroopa ülesehitamise üle. see, tegemist on alaga, võimuga ning saab seda olema järjest rohkem ka kaitse- ja välispoliitika valdkonnas. suur tänu, härra Van Orden, üks minut Uh, uh, uh, aitäh, president. Suurbritannia konservatiivina me tavaliselt toetame avatud turgu. aga nagu terve rida kõnelejad on kinnitanud, on selle raporti aluseks kaitse- ja julgeolekupoliitika ning Euroopa integratsiooni tugevdamine, mitte just nimelt majanduslikud hüved ja sellel kahtlemata pole mitte midagi ühist kaitsevõime tugevdamisega ma tean, äh, ma näen, et siin võivad äh, olla küll mõningad äh, hüved, näiteks Euroopa Liit võib juurde pääseda paremini mõningate riikide kaitsehangete turgudele, aga näiteks Ühendkuningriikides kulutatakse kaitsehangetele kõige rohkem ja muideks meie kaitseturg on juba niikuinii kõige avatum Euroopa Liidus ja see ettepanek valmistab meile muret. me oleme investeerinud kaitsealastesse teadus- ja arendustegevustesse ja need firmad, kes neid investeeringuid on teinud, ei, võib-olla ei saa enam kasumit lõigata tootmisfaasis arengulepingud tähendavad seda, et me oleksime avatud Euroopa konkurentsile, see tähendab, et rahvusriikide valitsused ei saa enam kaitsta intellektuaalset omandit, töökohti ja nõnda edasi. muresid on ka muid, president, aga ma pean ütlema, et see raport ei ole tegelikult vajalik kaitse, tööstus või majanduslikust aspektist, aitäh! ja nüüd äh, kolleeg Pasku, üks minut, palun äh, kaitsehangete alade direktiiv on äh, oluline samm edasi. ma mõistan, kui raske on vabaturu põhimõtteid kokku sobitada kaitsealaste hangete tundlikkusega see väga keerukas õigusakt peab loomulikult ka praktikas kasutust leidma, sellepärast et kui me püüame läbipaistvust ja saladust seostada, siis see tähendab seda, et meil on vaja pidevat järelevalvet ja me peame karistama mis tahes katseid kedagi eelistada või soodustada. me peame säilitama tasakaalu kõigi elementide vahel Euroopa Liidu ametkonnad peavad silma peal hoidma sellel tärkaval turul ning äh, rahvusriikide kaitsetööstus peab olema samuti valmis mängima nende uute reeglite järgi. minu kodumaa Rumeenia jaoks on tasakaalustamine vähemalt esialgu väga oluline mehhanism, mis tagab meie rahvusliku tööstuse ellujäämise. lugu, aitäh ja nüüd äh, lugupeetud saadik Marinescu suur tänu, härra president. Euroopa julgeoleku ja kaitsepoliitika on sattunud ohku finantskriisi ja energiakriisi kontekstis ja taaskord me oleme võinud tõdeda, et ainult täni, tänu solidaarsusele saame lahendada tänase maailma probleemid ühised täi-, läbipaistvad reeglid riigihangete osas kaitseturul on samm edasi Euroopa Liidu jaoks tegemist on sellesse valdkonna turumajanduse sisseviimisega selleks, et vastu seista Ameerika Ühendriikide poolsele konkurentsile. meil on vaja tugevat ühenduse režiimi teabe kin-, ki-, kait-, tagatuse kohta. peame kaitsma ning Lissaboni leping võimaldab meil struktureeritud ning alalist koostööd kaitsepoliitika vallas, mis on Euroopa Liidu jaoks esmatähtis. üheksakümnendatest aastat alates oleme olnud tunnistajaks sellele, et kaitsehangete turu killustamine omab negatiivset mõju, sellepärast et kaitsekulutused on vähenenud ning ka käive on vähenenud, samuti on vähenenud tööhõive ning kulutused uuele tehnoloogiale. isegi suured liikmesriigid on raskustes uute süsteemide rahastamisega kaitseturul. selleks, et luua vajalik sõjaline potentsiaal, on meil vaja äh, kohast eh, uurimis- ja tehnoloogilist alust, see on vajalik selleks, et seista silmitsi nende väljakutsetega, mis meil julgeoleku valdkonnas on. me peame samuti eh, õigusliku raamistiku muutma ühtsemaks ning võimaldama liikmesriikidel kasutada Euroopa õiguse sätteid, ilma et need õõnestaksid nende endi kaitsevõimet ja meil on vaja ka järelevalvemenetlust, mis kaitseks äh, pakkujaid ning toetaks läbipaistvust ja aitaks vältida diskrimineerimist. aitäh! suur tänu, ka mina tahaksin raportööri õnnitleda, härra Lambsdorfi ning ka rabiraportöör, kes on teinud väga olulise töö ära. kaitsehangete turgu iseloomustab äh, killustumine liikmesriikide vahel kaitse- ja julgeolekusektor on seotud eriliste faktoritega, mis on seotud erinevate menetlustega, erinevate tähtaegadega ning rakenduseeskirjadega. antud õigusakt loob läbipaistvuse luua avatud Euroopa turu mis on hädavajalik selleks, et võiks välja arendada Euroopa julgeoleku- ja kaitsepoliitikat. samuti on tähtis kavandada sätteid varustuskindluse ja informatsiooni osas äh, vastavalt artiklile kakssada üheksakümmend kuus Euroopa Ühenduse lepingus on, on ette nähtud erand vastavalt sellele, mida on otsustanud Euroopa Kohus. tähtis on tõhustada VKE-de rolli, teatud liikmesriikides on nad seotud tuhandete töökohtadega. ning viimane sõnavõtt, härra Madinov. Like also... aitäh, president, ka mina tahaksin äh, õnnitleda härra Lambsdorfi suurepärase töö eest, mida ta on teinud äh, ja ka proua Sedersöldi, aga toetuksin ka sellele, mida ütles härra Dubon Äh, Prantsusmaa on eesistujana teinud suurepärast tööd, saavutades kokkuleppe selle direktiivi osas. ma loodan, et kui me paari aasta pärast selle direktiivi juurde tagasi tuleme, siis me mõistame, et me ei oleks pidanud kartma ühisest Euroopa kaitsehangete turu, turust rääkimisest, sellepärast et see on Euroopa äh, huvides, meie huvides on, et meil on rohkem konkurentsi ma tahaksin keskenduda ühele aspektil, mis on paljude liikmesriikide jaoks väga oluline, see puudutab nimelt allhankeid all töövõtjaid. ma olen väga, mul on väga hea meel, et komisjoni ja nõukogu äh, tekst äh, langeb kokku sellega, mida parlament on soovinud, nimelt, et on rohkem läbipaistvust, just nimelt äh, allhangete kohta, et ei ole mingit diskrimineerimist rahvuslikul alusel äh, Äh, selles osas, kuidas neid lepinguid koostatakse ning liikmesriikide ametkondadel on äh, võimalik anda hankijatele võimalus ka rohkem kui kolm, peaaegu kolmkümmend protsenti siis nendest äh, lepingutest teha allhanke korras, aitäh. aitäh, volinik McCreevy ma tahaksin tänada kõiki, kes selles arutelus osalesid. see on, saavutatud on suurepärane kompromiss samas aga eh, ma tahan tõesti öelda, et parlamendil on palju põhjusi olla rahul saavutatuga, sellepärast et parlament eh, palus eh, kahe tuhande viiendal aastal novembris, kui ilmus roheline raamat, see direktiiv ette valmistada ning suurel määral on just nimelt see direktiiv tuginenud parlamendi ettepanekutele ja me, meie ühine seisukoht on samuti parlamendipoolsest panusest väga palju kasu saanud ja äh, tänu äh, sellele on siis ka IMCO komisjoni raport muutunud paremaks, on suurenenud äh, läbipaistvus ja me saame toetada kõiki neid muudatusettepanekuid, mis on tehtud, me loodame, et see raport aitab, aitab kaasa tõelisele Euroopa kaitsehangete turule ja äh, tihtipeale selline, äh, see turg tundus äh, ulmekirjandusena paljudele inimestele, täna on see saamas reaalsuseks, aitäh. Euh, anname nüüd sõna raportöör härra Lambsdorffile. suur aitäh, president. ma paluksin, et härra Van Orden, tema on ainukene inimene, kes toetab Saksamaa vasakäärmuslasi ja härra Flüger, me ei räägi siin ekspordist, me räägime ühisturust ja see peaks teie juriidilisi muresid leevendama. see, mida proua Vaheler ütles, on õige. Need tooted on kallid, sellepärast et ei ole mingit konkurentsi. Need on just li liiga kõrge hinnaga, sellepärast et konkurentsi pole ja Äh, kui meil on ühisturg, siis need äh, hinnad muutuvad odavamaks, meil on rohkem võimalusi, meil on äh, võimalus, võimalused tekivad VKE-dele, samuti sellele turule tulla, samuti tekivad võimalused läbipaistvuseks. see tähendab, et kodanike ühiskond saab parema pildi sellest, mis toimub turul. ja sellest on kasu ka vabaühendustele, minu arvates on samuti oluline. lõpetuseks tahaksin öelda veel seda, et tahaksin öelda härra Dubonile ja härra Mladenovile, tahan neid tänada selle tohutu töö eest, mida nad on teinud, tegemist on kolmele sambale tugineva projektiga, mille eesmärk on kaitse- ja julgeolekupoliitika tugevdamine ja me kasutame esimese samba direktiive, see tähendab äh, siseturg, viitame siseturule, eesistujamaa äh, mängis äh, väga olulist rolli ja ilma nendeta ei oleks meid saatnud edud tegemist on võimalusega, võimalusega poliitilisele Euroopale, võimalusega kaitse ja julgeoleku Euroopale ning rahu Euroopale, me peame seda võimalust kasutama, aitäh. härra Pflüger. Ein Antrag nach Artikel 145 der Geschäftsordnung. Suur tänu Äh, ma viitan kodukorra artikli sada viiskümmend üks, äh, kui inimest mainitakse, on tal õigus äh, reageerida. on väga selgesti näha, kes siin on õieti ekstremistid. ja kui me näeme, et tegemist on siin turuekstremismiga, mina ütlesin, et tõhusam relvatööstus Euroopa Liidus omab mõju ka ekspordile, relvaekspordile, see on, ma arvan, vältimatu Euh, la discussion est clos. arutelu on lõppenud, hääletus toimub homme. päevakorras on nüüd komisjoni infotund. esimese küsimuse esitas härra Burke. kümme aastat eurot, härra volinik. aitäh, proua president äh, kuivõrd meie kogemus